teavitamised lisatakse täiskogu protokolli ja kui mingeid märkusi ei tule, siis äh, selleks ajaks, kui protokoll on heaks kiidetud, siis need äh, muudatused, ametisse nimetamised on vastu võetud.